mis puudutab siis äh, põllumajandussektori mm, ühtset turukorraldust ja konkreetseid tooteid sellel turul, seda, tegemist on äh, piimasektoriga, äh, see kiire loomulisus on esile tõusnud tänu sellele, et tegemist on määruse ettepanekuga, mis on osa piimaturu tänase kriisi äh, Äh, kriisi leevendamise meetmete paketist ning parlament palub siis homme hommikul äh, saadikutel äh, hääletada kell üheksa hommikul selle üle kiirmenetluse korras siis nõukogu määruse ettepanek kiirmenetluse taotluse üle. nii et palun